head sõbrad, alustame nüüd oma koosolekut ja loodetavasti need, kes hääletusel osalevad, on juba kohal ja on valmis äh, kohad sisse võtma. ja siis näeme, kes te olete. ja me kindlasti tahame tege-, näha, et tegemist oleks äh, õigete inimestega ja lähme edasi ja me saime sõnumi Toomas Hendelilt ja ta soovib teid tänada toetuse eest, mis ta sai äh, komisjoni esimehena, kuigi tal ei ole veel võimalus äh, osaleda parlamendi töös, siis äh, praegu on ta jõudnud sellisesse faasi, kus ta saab kemoteraapiat, aga lo-, loodetavasti paari kuupäeva pärast on ta siin tagasi ja tahtsin teile lihtsalt selle sõnumi edastada. mõnedel on olnud temaga viimastel kuudel ka otseühendus, aga igal juhul selline on tema reaktsioon praegusel hetkel ja loodetavasti on teil teie hääletuskaardid äh, olemas ja õiges kohas. We... ja siis äh, saame alustada hääletamisega. ja alustame kõigepealt kaks tuhat viisteist aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist Euroopa Liidu üldeelarve Euroopa Komisjon, arvamuse projekti vastuvõtmine, kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kümme poolt, vas-, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud muudatusettepanek viisteist, poolt, vastu, äh, tagasi lükatud, kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksateist, kontrollime, kompromiss viis ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud neljakümne kolme häälega suurepärane. muudatusettepanek kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanek kaheksateist ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see käis nii kiiresti, tagasi lükatud. muudatusettepanek kas me võiksime tulemusi veel kord näha? me peame kordama seda hääletust, muudatusettepanek kaheksateist, hääletus on alanud, lõppenud, muudatusettepanek kaheksateist, tagasi lükatud kahekümne kuue häälega, kahekümne ühe poolthääle vastu. muudatusettepaneku üheksateist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja hääletame arvamuse projekti muudetud kujul, nimeline hääletus ja paar häält on veel puudu, aga nüüd on siis hääletamine lõppenud, vastu võetud neljakümne kolm, kuue häälega. ja nüüd liigume edasi proua Harkini arvamuse eelnõu, mis puudutab kaks tuhat viisteist aasta eelarve täitmise heakskiidu andmist, Sedefop üks poolt, vastu erapooletult, vastu võetud. muudatusettepanek üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja kahekümne seitsme häälega tagasi lükata kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, suuline muudatusettepanek härra Bashirilt ja raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaksteist, osade kaupa hääletamine, esimene osa, et oli kohandamine palga osas allapoole poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kontrollime teist osa, muudatusettepanek kaksteist, hääletus on alanud ja nüüd on lõppenud. tagasi lükatud viie häälega. kompromiss kolm, muudatusettepanek kolmteist proua Harkinilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd arvamuse projekt muudetud kujul ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja neljakümne häälega, viie häälega vastu võetud. palju õnne, proua Harkin. Nende kahe esimese arvamuse projekti eest ja nüüd eh, liigume edasi Äh, Eurofondi eelarve juurde ja muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja siis lähme edasi muudatusettepaneku üheksa, mida hääletame koos äh, muudatusettepaneku neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist koos äh, üheksateistkümnega poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend ja kakskümmend üks üheskoos identsed poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd ähm, arvamuse projekt muudetud kujul ja hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud neljakümne kaheksa häälega, kolm vastu ja lähme edasi, järgmine arvamuse projekt proua Harkinilt ja see puudutab Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri EUOSHA-t, muudatusettepanek üks ja kaks. Need on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm suuline muudatusettepanek proua Tomšilt ja raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek, kompromiss kolm siiski poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja siis hääletame arvamuse projekti muudetud kujul hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud neljakümne kaheksa poolthäälega kolm vastu. ja järgmisena äh, eelarve täitmine Euroopa koolitusfondi osas proua Harkinelt, arvamuse projekt, muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, muudatusettepanek üks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. järgmine langeb ära. või siiski, muudatusettepanek kaks, ütleb proua esimees poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek seitse koos muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa koos üheksa iseseisvat poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek üksteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja hääletame arvamuse projekti muudetud kujul ja hääletus on alanud. ja nüüd lõppenud ja nelikümmend kuus poolthäält. ja järgmiseks eelarve täitmisele heakskiidu andmine raport Euroopa Liidu ametite kaks tuhat viisteist aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine. ja alustame kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, ei, kompromiss kaks loomulikult poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kompromiss kolm ja hääletus on alanud, kompromiss, kompromiss kolm. hääletus on nüüd lõppenud vastu võetud, kolmkümmend neli poolthäält. muudatusettepanek üheksa ja kümme koos, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek ja nüüd elektrooniline hääletus ehm, arvamuse projekti osas muudetud kujul ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. nelikümmend kolm poolt häält, sellega on vastu võetud ja lähme edasi, arvamuse projekt Euroopa strateegiliste investeeringute fondi rakendamise kohta. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, muudatusettepanek kaksteist. hääletus on alanud ja nüüd on lõppenud. vastu võetud äh, kaks häält enam kui vastuhääli muudatusettepanek kolmteist, poolt, vastu, erapooletud. peame kontrollima, muudatusettepanek kolmteist. hääletus on alanud. ja lõppenud. kas on mingisugune probleem? küsib proua esimees. kas me ootame kolleegi? ja tõesti on võimalik praegu siin äh, olukorda muuta. võtame uuesti muudatusettepanek kolmteist, elektrooniline hääletus. ja te peate nupule uuesti vajutama ja nüüd on hääletamine lõppenud. tagasi lükatud, kuna võrdselt poolt ja vastuhääli. neliteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud. viisteist, ei langeb ära, ei siiski ei lange ära. muudatusettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud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 kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist poolt, vabandust, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vabandust, ütleb proua esimees, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaks osade kaupa hääletamine, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tagasi, tagasi lükatud. või kas see langeb ära üldse? ei, see langeb ära. või siiski mitte, ütleb proua esimees. ja muudetud kujul arvamuse projekti vastuvõtmine, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud neljakümne ühe poolthäälega, suur tänu. ja nüüd äh, lähme edasi. tegemist on arvamuse projektiga teatavate autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muude objektide kättesaadaval kujul eksemplaride piiri, piiriülene vahetamine ja nii edasi eh,. Helga Stevensilt ja hääletame muudatusettepanek kaks, kakskümmend, kakskümmend üks ja kakskümmend kaks, vabandust. kaks, kakskümmend ja kakskümmend üks on identsed ettepanekud, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 ja kakskümmend üheksa, kolmkümmend ja kolmkümmend üks. kas ainult see punkt ütleb proua esimees? väga hea. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis, ei, muudatusettepanek kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu. peame kontrollima, muudatusettepanek kaheksa. hääletus on alanud ja nüüd lõppenud. see on tagasi lükatud kolmekümne ühe vastuhäälega, muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud peame kontrollima, muudatusettepanek üheksa. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse poolthäält, vastu võetud. põhjendus, muudatusettepanek kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss C poolt vastu, erapooletud vastu võetud ja hääletame arvamuse projekti muudetud kujul. nimeline hääletus, hääletus on alanud ja nüüd on lõppenud. vastu võetud nelikümmend üheksa poolthäält ja mitte ühtegi vastuhäält ja liigume edasi. Helga Stevensi arvamuse projekt, autoriõiguse sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muude objektide lubatud kasutusviisid pimedate nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute jaoks ning direktiivi kaks tuhat üks, kakskümmend üheksa ja nii edasi. kompromiss A poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepaneku üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud peame kontrollima seda muudatusettepanek kümme ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kahekümne kaheksa poolthäälega, muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaks, kuusteist ja seitseteist üheskoos, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss F poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek viis, kakskümmend kuus ja kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja viimane muudatusettepanek kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud hääletame arvamuse projekti muudetud kujul. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. nelikümmend üheksa poolthäält ja järgmisena, kas see oli kõik? Äh, nii palju siis hääletamisest. Is it my issue now? Yeah. Mm-hmm. <clears throat>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 kartsinogeenide ja mutageenide juurde. jaa. tegemist on muudatusega direktiivile kaks tuhat neli kolmkümmend seitse EÜ. kuna ma olen raportöör, siis teen väikese sissejuhatuse kõigepealt tahaksin tänada variraportööre nende tehtud töö eest ning konstruktiivsete muudatusettepanekute eest. saan aru, et teema on keeruline ja tehniline ning paljud seisukohad lahknevad. tahaksin tänada neid teist, kes toetasid minu muudatusettepanekuid ja toetajaid oli palju ja samas äh, esitasite osad minu ettepanekud ka uuesti ning tahaksin tänada teid äh, selle eest, et soovisite laiendada rakendusala. sellele oli küll tugev vastuseis, aga tegelikkus on paraku selline, et töötajad ei ole niisuguste ainete eest piisavalt kaitstud ning kemikaalide direktiivis sätestatud piirmäärad ei ole siduvad ning rasedate töötajate direktiiv ei kaitse töötajaid, kes ei ole teavitanud oma juhtkonda rasedusest. ja meie eesmärk on loomulikult kaitsta mitte ainult rasedaid, vaid ka mehi ja naisi, kes ei ole rasedad. me räägime kolmest miljonist töötajast, nende reproduktiivõigustest ning me näeme, et olukord on muutunud paremaks Prantsusmaal ja Saksamaal, kus on kehtestatud kohustuslikud piirmäärad reprotoksilistele ainetele. sellega seoses on esitatud muudatusettepanekuid ning kui meil õnnestub leida kokkulepe ja ümbervaatamisklausli osas kokkulepe, siis saame selle teksti lukku panna mul on siin artikkel uuringu tulemuste kohta. tegemist on ajalehe artikliga, jah, ametiühingute ajalehes, mis puudutab madalmaadesse Libra tehast, kus lü-, Lükra nimelise tekstiilmaterjali tehast ja seal on selles tehases töötavatel inimestel on sündinud palju lapsi, puudega lapsi ning äh, nad tahtsid teada, millest see, millest see võib tulla. ning siis uuriti, mis ainetega inimesed kokku puutuvad. tahaksin nüüd kinnitada teile, kes on esitanud muudatusettepanekuid sellega seoses, et me üritame Äh, nii palju nendest muudatusettepanekutest arvestada kui võimalik. siis on meil muudatusettepanekuid, mis arvestavad eri huvigruppide arvamusi ja me üritame neid silmas pidada. komisjon, meie komisjon ise loomulikult toetab tõenduspõhist poliitika kujundamist, ent me peame meeles pidama, et, et piirmäärad antud juhul ei puuduta seda, mil-, ei puuduta neid piirmääru, mis võib lugeda teaduslikult ohutuks. nagu meie viimasel kohtumisel rääkisime, on ainus võimalus tagada täielik äh, turvalisus siin, oleks sulgeda kõik need ettevõtted, mis vastavaid aineid toodavad või kasutavad, aga see ei ole loomulikult realistlik. meie komisjon on realistlik komisjon, ent pühendunud oma tööle. piirmäärad arvestavad, peavad arvestama ka kulusid avalikkusele ja ettevõtjatele ning me peame, ning see, nende kaalutluste arvestamine on poliitiline protsess. loomulikult on oluline ära kuulata huvigrupid ent silmas tuleb pidada ka seda, et inimesed, keda on puudutanud kantserogeenid töökohal, et nad ei saa reeglina nii palju aega ja vahendeid pühendada meie, meiega suhtlemisele ja kirjade kirjutamisele. aga need, kes seda teevad, eh, huviesindused, neil on reeglina suured rahad käsutada. meie aga üritame seista inimeste eest, kellel ei ole võimalust ennast kaitsta ja kes on sageli juba haigestunud. ning nende ees on meie vastutus suur kõigi huvirühmade seisukohtade ärakuulamine ei tähenda, et me peame nendega nõustuma. ning meie teha on siin lõpuks poliitiline otsus, huvide kaalumine. enne kui annan sõna variraportööridele, tahaksin rääkida komisjoni poolt äh, esitatud uute ainete paketist. komisjon liigub oma töös selles suunas edasi. aga ma pean ütlema, et ma olen mõneti üllatunud, sellepärast et arvestades, et me oleme meie komisjonis juba seda uut paketti arutanud, siis eh, tundub, et see on märksa vähem edasipüüdlik, kui me seda ootasime, kui meile lubati. mina olen oma raportis lähtunud eh, sellest, mida komisjon meile lubas, et äh, uues paketis kaet-, uue paketiga kaetakse praktiliselt kaks korda nii palju aineid, nagu siiani on kaetud äh, seoses diiselheitmetega. nii et ma kindlasti kutsuksin komisjoni üles seda arvestama ning olles seda öelnud usun, et nüüd on, on aeg anda sõna variraportööridele. ja härra Rollanist peaks alustama. tegemist on keerulise teemaga, ent väga olulise teemaga. tegemist on teemaga, mis on oluline töötajate, töötajate tervise seisukohast, samuti ka ettevõtjatele olulise küsimusega minu hinnangul peaks sotsiaalpartnerid otsima siin lahendusi taoliste küsimuste lahendamiseks ning töötajate kaitsepoliitika peaks igal juhul olema võimalik edasi, võimalikult edasipüüdlik. ent äh, reaalselt rakendatav, sellepärast et vastasel juhul ei ole tast palju kasu, nii et me peame leidma tasakaalu. ja selle tasakaalu leidmine on keeruline omalt poolt ja oma muudatusettepanekutega üritan lähtuda teaduskomisjoni ja konsultatsiooni, tööohutuskonsultatsiooni komisjoni töö tulemustest. ja nendes komisjonides on osalenud siis nii töötajate, tööandjate kui liikmesriikide esindajad ning äh, väga tore oleks lõpuks, kui loomulikult oleks kokkulepe meil sotsiaalpartnerite ja teadlaste vahel, aga aga me näeme kahjuks, et ei teadlased ei ole ühel nõul ega ei ole ühel nõul sotsiaalpartnerid, mis tähendab, et et meie peame ise oma töö tegema ja oma ettepanekud esitama. ma ei hakka rääkima kõigist nendest ettepanekutest eraldi, nagu esimees ütles, tuleks midagi ette võtta reprotoksiliste ainetega, ainete suhtes. ning äh, et meil on riike, kus vastavaid samme on juba astutud. seoses ühe teise teemaga, mis on samuti keeruline, nimelt küsimus puudutab puidutolmu, siis eh, ma järgiksin siin teadlaste seisukohta, et ei ole põhjust eristada kõva ja pehme puidutolmu. ja paljudes riikides seda ei eristatagi. aga igal juhul on siin taas arvamuste erinevus äh, teadlaste ja sotsiaalpartnerite seisukohtade vahel ja meie oleme, mina olen seisukohal, et me peaksime järgima väärtuste osas kolme milligrammi piiri, mida soovitavad sotsiaalpartnerid, aga viie aasta pärast võiks selle üle vaadata. et äh, liik-, üritada liikuda teadlaste poolt soovitatud piirmäära poole äh, oluline on endale aru anda sellest, et tegemist on arenevate valdkondadega iga kuu, iga nädalgi jõuavad turule ja tööstusse uued ained. ja ka neid tuleb arvestada ning olukord võib nende tõttu muutuda. ning eh, seetõttu on nõukogus ka küsimused eh, tekkinud, üks tosinkond riike on võtnud seisukoha eh, alveoolidesse jäävate kristallide atsidoosiga seoses, siis tundub, et väga oluline on, et kui huvirühmad omavahel kokku lepivad, siis peaksime me nende kokkulepet järgima. ning eh, nende poolt soovitud piirväärtusi ka silmas pidama. selleks, et eh, vältida negatiivseid tagajärgi töötajatele. ning eh, tegelikult võiks Euroopa Komisjon ise tulevikus neid, äh, see ettepanek, mille kohaselt Euroopa Komisjon soovib delegeeritud aktiga tulevikus neid piirmääru muuta, siis mina sellega nõus olla ei saa, sellepärast et delegeeritud aktid on ju tegelikult mõeldud väheoluliste küsimuste reguleerimiseks, aga antud juhul on tegemist äh, keskse tähtsusega küsimusega, küsimus piirmääradest. Äh, võib-olla teises ettepanekute, komisjoni ettepanekute voorus asi muutub, aga igal juhul praegu ma olen väga pettunud, sellepärast et me ootasime komisjonilt märksa enamat. ning äh, asi on keeruline, sest et äh, mõnes mõttes on praegu esimene nii-öelda äh, esimene etapp ja kaks etappi on tulemas, aga igal juhul esimene etapp paneb ju suures osas paika selle, mis edasi järgneb. igal juhul minu huvi oleks koos oma kaastöötajatega olla valmis aruteluks mõlema poolega, tegemist on keerulise valdkonnaga ja me ei tohi üle lihtsustada neid asju. olen veendunud, et eh, koos esimehe ja variraportööridega õnnestub meil tõhusalt seda küsimust käsitleda, sest meil eh, meil on vaja siin teha midagi konkreetset, mis vastab inimeste, töötajate ja ettevõtjate ootustele ja lahendab nende kartused ning lõpuks on vaja ju, nagu me rääkisime, jõuda ka edasipüüdliku kokkuleppeni nõukoguga, sest äh, praktiliselt kümme aastat ei ole see valdkond paigast liikunud, aitäh! aitäh! proua McIntyre on variraportöör ECR fraktsioonist, aga teda ei ole siin. härra Hakk, kas te esindate teda, palun? E, aitäh. proua Mäkintäe palub vabandada teid tema puudumise, enda puudumise tõttu ning palub mul esitada teile tema seisukoht. meil on tehtud uus ettepanek piirmäärade osas. komisjon on kontrollinud, uurinud piirmäärasid ja see on võtnud aastaid, et piirmäärad peaksid olema proportsionaalsed ning tõenduspõhised teaduslikult. kolleeg Mägintaja on arvamusel, et meil tuleks vältida seda, et piirmäärad, et esitatakse niisugused piirmäärad, mida ei ole võimalik rakendada, näiteks ütleme, muudatusettepanek kakssada kakskümmend, ränidioksiid, pakutakse null koma null viis piirväärtuseks. aga see on, see on väärtus, mida rakendada sisuliselt ei ole võimalik ja ei ole, ei ole meil ka mõõtetehnikat mis nii madalat piirmäära võimaldaks mõõta. nii et see lihtsalt ei ole realistlik. järgmine küsimus puudutab kemikaale, mis on reproduktiivtoksilised. ning äh, loomulikult on põhjust nende mõju vähendada sellega, et vähendatakse ajakestust, mil inimesed nende mõju väljas on. ning loomulikult on põhjust ka nende kontsentratsiooni vähendada. Euroopa Komisjon peaks julgustama ettevõtjaid võimalikult madala, madala niisuguste ainete taseme poole püüdlema, aga me ei saa kehtestada nii madalaid piirväärtusi, et neid ei ole lihtsalt võimalik reaalselt saavutada. meil on juba olemas normid, mis kaitsevad töötajaid ning asi puudutab praegu lihtsalt seda, et tuleks piirata aega, mil töötajad nende ainete mõjuväljas on aga enne, kui me hakkame kehtestama kõigile ajalisi piiranguid, kõigile töötajatele valikute, siis peaks, peaks hakkama profülaktiliselt läbi viima meditsiinilisi uuringuid ja see oleks tohutu koormus meie tervishoiusüsteemile, see on ebareaalne. direktiiv räägib ennetusest. ning nii on see kajastatud põhjendustes aga ma ei, ei kujuta endale ette, kuidas seda oleks võimalik reaalsuses rakendada. nii madalate kontsentratsioonide mõõtmine, nagu praegu on need jääkkontsentratsioonid, ei ole lihtsalt tegelikkuses võimalik ning seetõttu ma leian, et see asi ei ole sellisel kujul rakendatav, aitäh! Uh, aitäh. Renate Veber. aitäh. usun, et me kõik oleme päri sellega, et arutelu teema on äärmiselt oluline. sellepärast, et kõigepealt tuleks meil ennetada inimeste haigestumist ja alles eelkõige tuleks, tuleks seda ennetada ja alles pärast hakata inimesi aitama. nüüd aga peaksime minu hinnangul lähenema sellele küsimusele selles võtmes, et eh, mida tähendab nüüd see parem õigusloome. kümme aastat on päris pikk aeg. nii olulist küsimust analüüsida ning seda ajal, kui teadus areneb seitsme penikoorma saabastega me peame aru andma endale loomulikult, et komisjonil on siin kolm eraldi paketti. me mõistame, et meil on vaja äh, teadlaste poolt koostatud mõjuhinnangut, ent me peame ka vaatama, mis tegelikkuses toimub. läbi on viidud palju uuringuid ning äh, võib-olla see hea õigusloome tähendab, et me ei peaks mitu korda raiskama raha sama uuringu läbiviimisele, sama hindamise läbiviimisele, nagu komisjon tundub teinud olevat. olles seda öelnud, paistab, et parlamendis on ulatuslik toetus laiendada selle ümber vaatam-, ülevaatamise ulatust peab paika, et kui me vaatame muudatusettepanekuid, siis paljud ettepanekud lähtuvad äh, olukordadest eri riikides, mõnedes riikides on standardid, on nii-öelda latt kõrgemal, teistes madalamalt ning läbirääkimiste protsessis tuleb meil leida kokkulepe. mulle tundub, et vähemalt siiani on märkimisväärne toetus sellele, et reprodoksilisi aineid käsitletakse direktiivis. ja kui ma ei eksi, siis tegelikult me räägime siin ju ka teaduslikest tõenditest nende reproduksiliste ainete puhul, mis on samuti kantserogeenid. Need on tegelikult juba direktiivis sees kantserogeenide osas. aga töötajatel loomulikult oleks hea, kui ka teised reproduktilised ained oleksid reguleeritud. üks aspekt, mis on samuti väga tähtis direktiivis, on rakenduslik aspekt nende standardite puhul. et nad ei jääks ainult paberile ja siin me peame tõesti mõtlema sellele, kuidas see, seda asja on võimalik praktikas rakendada ning siin tuleb meil tõenäoliselt läbirääkimistel ka päris palju seda käsitleda. üks asi, milles, no mitte, et ma ei oleks veendunud, aga ma ei ole kindel, kuidas seda kavatsetakse realiseerida lihtne, asi puudutab jätkuvat töötajate tervise seiret. isegi pärast seda, kui nad töötamise lõpetavad tööandja juures, sellepärast et kui see töötaja tervis on juba kahjustunud, siis need mõjud avalduvad pika aja vältel ja hiljem. kui realistlik on nüüd see, et tööandja niisugust seiret teostab või kuidas oleks võimalik see asi viia rahvatervise valdkonda ja lasta siis riikidel kehtestada mingi mehhanism, mis võimaldaks seirata endiste töötajate tervist. ma loodan, et meil õnnestub neid asju selgitada, kui me kohtume muudatusettepanekute aruteluks ning üritame kokku panna kompromissettepanekud, sest äh, ma pean kõigepealt ise mõtlema, kuidas ma oma fraktsioonis saaksin selgitada või, ja, või toetada ähm, niisuguseid te-, teatud aspekte selles küsimuses, aga igal juhul edasi selle direktiiviga meil liikuda tuleb. aitäh! tänan! Patrick Jarvi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 ei ole olnud kerge selle ülevaatamisprotsessi järgimine. kantserogeenide direktiivi ülevaatamisel oli kolm eesmärki. esiteks liivakristallide osas sooviti kehtestada piirväärtused vastavalt eh, lisa, lisale kolm. ent eh, paraku on see põrkunud paljude raskustega. tundub, et siin ei ole võimalik niisugust kestlikku lahendust leida, ma selgitan näiteks meil on ettevõtjad, kes äh, töötavad keraamika valdkonnas ja siin on selge probleem, sellepärast et äh, tootmine, mille, mille osaks on, on liiv, kristalliline liiv, tähendab seda, et äh, vastavat toorainet, vastav tooraine liigub mööda erinevaid konveiereid ja paratamatult lendub osaliselt. ja kui me kohustame ettevõtjaid nüüd piirama see lendumine või muutma see võimatuks, siis sellega on seotud tohutud kulud, nende konveierite ehitamine kinnisteks. me peame, me saame ainult nõuda jätkusuutlike või kestlike investeeringute tegemist. nii et siin lahendust ei paista. ma olen üritanud omalt poolt seda silmas pidada, nõudes isikukaitsevahendeid või mehhanisme, sellepärast et kollektiivsed ennetusvahendid on reeglina ettevõtjale liiga kallid. see tähendab, et ettevõtjal puudub stiimul neid rakendada Äh, sedamööda, kuidas me püüdleme kantserogeenide kõrvaldamise poole töökohtadelt, peaksime me siiski üritama mõistlikult kaitsta sellel teel töötajaid. võib-olla on kolleegid, kes selle, sellest rohkem teavad kui mina, aga igal juhul praegu siin tekstis midagi üksikisiku kaitsemehhanismidest või vahenditest ei ole. aga me ei tohiks unustada seda, et kui meil olid asbesti kaasused, siis sageli olid just äh, töötajate naised, kes, äh, kes haigestusid sellepärast, et nad pidid abikaasade tööriideid pesema ja puutusid seal kokku asbestiga, nii et, äh, nii et info edastamise aruandluskohustus kindlasti peaks olema vähemalt, vähemalt mingil ülemineku ajal. et see võiks ka aidata inimeste elusid päästa. teine eesmärk oli vaadata üle puidutolmu kõvapuidu ja pehmepuidu tolmu. piirväärtused ning asja mõte seisnes selles, et viia need kooskõlla vinüülkloriidi ja puidutolmu väärtustega, mis on sätestatud lisas kolm. COL kaks tuhat kolm, kaks tuhat neli ettepanekud on selle kohta tehtud, et äh, vastavad väärtused tuleks üle vaadata ning äh, veel üks eesmärk oli lisas kolm, lisasse kolm lisada täiendavad äh, kantserogeensed ained. ehk siis see on eesmärk, mis praegu küll ei ole realiseerunud, sellest on loobutud ja me kõik teame, et kantserogeene ei olnud mitte ainult kümme, vaid palju rohkem ja komisjon teeb ettepaneku täiendava ülevaatamise läbiviimiseks, et täiendavaid aineid kaardistada, aga sisuliselt on see umbes sama, nagu me töötajatele ütleme, et äh, jooge mürki natuke vähem ja me, me jätkame teie huvide eest seismist. töötajate tervisest ja töökaitsest rääkimine tähendaks ikkagi selgete ja pikaajaliste eesmärk, ettepanekute esitamist aga siinsamas tuleb aru anda endale ka ettevõtjate olukorrast keerulistel turgudel, turgudel, mis teinekord sunnivad ettevõtjaid töötajatega seotud kulutusi piirama. samas üks asi, millele me praegu tähelepanu ei pööra, on kuidas kaitsta töötajate tervist töökohal. mõnikord oleks sellest vaja lihtsalt õiget informatsiooni, sest meil ei ole näiteks epidemioloogilist uuringut läbi viidud, mis aitaks meil aru saada sellest, mis toimub kogukondades. kui vaadata asbesti kaasuseid, siis me teame, mis toimus aastate jooksul. ning asbestiga seotud haigusi ei uuritud tõsiselt sellepärast et vaadati ainult äh, asbestist äh, vahetult tulenevaid äh, tervisehäireid, aga mitte teisi tervisehäireid, mis on laiemalt seotud kantserogeenidega, nii et nii et me peaksime ikkagi uurima laiemalt seda, mis, kuidas mõjutab inimeste tervist peen, peenliivatolm ja võib-olla see ei põhjusta ainult ühte tervisehäiret, ühte liiki tervisehäiret, vaid äh, mitut liiki tervisehäiret ja see aitaks äh, meil, meid edasi nii teadusuuringutes kui ka võib-olla võimaliku ravi leidmisel ning äh, üleminekumeetmete formuleerimisel, mis oleksid tõhusad ja jätkusuutlikkust. loomulikult oleksime oodanud komisjonilt täielikumat ettepanekut mitte aga viidet lihtsalt sellele, et töö, tööd tehakse ja see on neil staadiumites. sest kui inimene juba praegu puutub kokku kantserogeenidega tööl, siis eh, teda ei lohuta see, mis tuleb tulevikus. kas eh, lühikeses või keskpikas perspektiivis on tõenäoline, et eh, selle, selle tõttu inimesel mingi haigus välja kujuneb? me liigume loomulikult taoliste ainete täieliku keelamise poole ning nende asendamise poole teiste ainetega, aga vahepeal peaksime me siiski saama midagi ära teha, sest äh, iga keelatud aine kohta, mis me keelame, iga aine kohta, mis me keelame, on tegelikult palju võimalikke asendajaid olemas. aitäh, proua Lärm! Merci, madame la president! aitäh! selles küsimuses on toimunud teatud edasiminekut, aga on terve rida punkte, mis vajavad veel selgitamist selles esimeses dokumentide paketis. kõigepealt meie töö esialgne eesmärk peaks olema oma arvamuse esitamine nende meetmete suhtes ja siin on prioriteetide terve raamistik. esimene prioriteet äh, loomulikult on asendada ja kaotada ära töökohalt kantserogeensed ained enamusest, äh, mida, ained, mida enamus Euroopa riike peab kantserogeenideks. kui seda ei ole võimalik teha, siis äh, peaks olema järgmine prioriteet, see tähendab töötajate kaitse nende ainete mõju eest. kolmandaks, selle aine, aine mõju aja piiramine ja siin tuleb arvestada, et ka väikestes kontsentratsioonides võivad need ained omada kantserogeenset mõju. ja paljud patoloogiad on tegelikult põhjustatud mitmetest faktoritest ning kantserogeenide mõju ja paljudes Euroopa riikides on tunnustatud seda, et vähil on mitu tekkepõhjust ja need mõjuvad koos. ning äh, proua esimees, te soovitasite laiendada direktiivi reproduksiliste ainete lisamisega. ja sisuliselt meie fraktsioon siin vastu ei ole, seda enam, et eh, kantserogeenid ja mutageenid ning nende reprotoksiline mõju on mitmetes riikides juba tunnustamist leidnud. paraku teadla, teadlaste hinnangul ei ole seda praegu võimalik selgelt tõendada et, et kantserogeenide teatud kogus või teatud mõjuaeg äh, mõjuks reprotoksiliselt kantserogeenses ja mutageenses plaanis, nii et äh, kui me tahame, et äh, meid tõsiselt võetaks, siis me peame arvestama teadusandmeid, et kui me tahame, et meid tõsiselt võetaks. ning eksperdi arvamused on osalise, on ei ole mitte kõik äh, väga veenvad. teine asi, mida võiks teha ja mida meie fraktsioon soovib teha, on, on lähtuda ettevaatuspõhimõttest ning nõuda regulaarset ülevaatamist ainete suhtes, mis ei ole praegu raportis välja pakutud nimekirjas. nii et äh, vähemalt äh, kolm, mida tunnistatakse kantserogeensetena peaks olema tulevastes raportites sees ja mis puudutab ülejäänud äh, paketi osa, siis piirväärtused äh, paistavad olema suur probleem. kõigepealt meetmete rakendamiseks. ei, meetmete rakendamisel ei ole vastav äh, metoodika sama Euroopa kõigis riikides ning äh, mõnes riigis äh, annab mõõtmismetoodika väga madalad tulemused ja see ei ole reaalne. nii et äh, seetõttu võib-olla ongi see, see raport nii kaua aega võtnud ja selle direktiivi muutmine. ning mängus on tegelikult väga palju töökohti, mitte ainult Euroopas, vaid ka laiemalt, kui me võtame kõvapuidu ja pehme puidu, siis sisuliselt selle eristuse tagant paistavad välja Euroopa väliste riikide kõrvad nii-öelda, näiteks Hiina. ja, ja siin kui meie oma äh, tööstust piirame, siis tegelikult me ei saa midagi teha kolmandate riikidega ja, ja me, me ostame sealt endiselt äh, sisse äh, puitu, mis on töödeldud viisil, mis meil on keelatud ja töötajate tervist ohustab, nii et meil on tegelikult väga palju küsimusi, mida arvestada ja me oleme valmis äh, tegema konstruktiivset koostööd teiega ja loodame, et see on viljakas. meie roll ja vastutus siin on, on väga oluline. aga üllatav on, et, et tõesti siin see pakett on kogunenud niimoodi muudatus muudatuse haaval, väikeste tükkide haaval, võib-olla oleks pidanud kuus kuud ootama ja, ja tõesti esitama meile tervikpaketi kõigist nendest äh, kantserogeenidest, nii et see esimene esitatud pakett meie hinnangul ei ole piisav. nii et nagu ma ütlesin, äh, loodame konstruktiivset arutelu teiega, proua esimees. aitäh! tänan! Mm, härra Pahv. aitäh. tahaksin ka võtta sõna komisjoni ettepanekute suhtes, eh, mida mul on raske hinnata, sellepärast et eh, praeguses seisus ei ole nad kindlasti väga edasipüüdlikud, aga palju küsimusi kerkib seoses edasisega, et mis siis järgneb ja kuna see järgneb komisjoni poolt nii et eh, kogu see dokumentide pakett ei ole minu jaoks väga sidus. lisaks tahaksin öelda, et nõukogu on veel tagasihoidlikum oma seisukohtades, me teame, missugused nõukogu seisukohad kipuvad olema ning eh, just seetõttu peaksime meie parlamendina nii teie esinaisena koos variraportööridega olete teinud eh, tõhusat tööd. et parlament on antud teema käsitlemisel kõige edasipüüdlikum ja esirinnas ning me peame valmistuma karmideks läbirääkimisteks. minu jaoks isiklikult meenutab see teema, see dokumentide pakett, eh, teravalt seda diisliskandaali. see tähendab, et me teame, et probleem on. me teame, mis kahju see võib põhjustada. me, meil räägitakse piirmääradest ja äh, ja siis ajast mõju, ajast, aga samas lepitakse sellega, et tegelikult kogu selle jutt, kogu selle arutelu vältel inimeste tervis kannatab, paljude inimeste tervis. see on minu jaoks oluline. sisuliselt, sisuliselt räägitakse, et see on niisugune kõrvalmõju, paratamatu kõrvalmõju, aga minu meelest see on skandaalne, niisugune seisukoht. rakendusala laiendamine Äh, reprotoksilistele ainetele oleks minu meelest täiesti okei okay.. sest äh, minu meelest on praeguseks piisavalt äh, teadusandmeid selle kohta. loomulikult on seda teemat võimalik käsitleda nii emotsionaalselt kui ka teadus, teaduslikult tõendipõhiselt. parlament peaks seda, peaks järgima teadusandmeid, tuginema uuringutele ning lähtuma ka väärtustest, mis äh, on omaks võetud juba mitmetes liikmesriikides ja piirmääradest, mis on kehtestatud. nii et me ei, ei saa mõelda, et see on võimatu. me ei saa mõelda, et seda ei saa teha. mitmetes liikmesriikides on juba väga nõudlikud standardid kehtestatud ning me peaksime nendest lähtuma, aitäh! Thank you, Mr Becker! tänan, härra Becker!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 sest äh, praegu ei ole meil kindlasti midagi otsustatud vastuse osas komisjonile. kõik. mis me ette paneme? piirmäärad ja ainete loetelud. kõik see on juba töös paljudes kohtades üle maailma. Euroopa Liidu liikmesriikides, Ameerika Ühendriikides, kui ma vaatan, no ma ei hakka üksikasjadesse süüvima, aga kindlasti ei ole see nimekiri meie leiutis. me üritame pigem kaasas käia et mitte jääda sabassörkijateks võrreldes maailma teiste piirkondadega. nii et me peaksime olema realistlikud, aga see ei tähenda, et, et meil praegu on mingi vastasseis liikmetega, kes soovivad jääda realistlikuks. me sooviksime olla sama edasipüüdlikud nagu teised maailmajaod, kellega me konkureerime või kellega me ennast võrdleme. et me ei jääks, nagu ma ütlesin, sabassöökijateks. me tahaksime olla vähemalt tublid keskmikud, nagu teisedki. aga paraku me veel seal ei ole ja seetõttu, nagu mitu kolleegi ütlesid, tahaksime me väga teada, miks on komisjon lisanud siia nii vähe aineid. sest meile öeldi ju, et lisatakse mitu rühma. aineid ja annan hiljem sõna komisjonile ka, et nad saaksid meile rääkida oma kavatsustest eh, realistlikkuse ja edasipüüdlikkuse saavutamiseks oma ettepanekutesse ja me ootame seda huviga. meil on kavandatud ka mitu variraportööride koosolekut järgnevatel nädalatel me, meie ettepanekud oleksid realistlikud, aga ka selged. sest Euroopana ei saa me lubada endale jääda siin pingerea lõppu, vaadates olukorda Euroopa tööturul. Euroopa töötajate seas, kus väga paljud inimesed surevad vähki, mis on sisuliselt pärit töökohalt. täna on see meie esimene arutelu ja tundub, et enamus meist soovib liikuda edasi samas suunas. tegemist on teravalt prioriteetse küsimusega. ning kui te lubate, siis annan nüüd sõna komisjonile. et me saaksime ehk natuke selgitusi ja ettekujutuse sellest, kuhu komisjon tüürib. et palun, komisjoni esindaja. Thank you very much, madam raportöör. aitäh austatud komisjoni liikmed, austatud raportöör, lubage ma kõigepealt eh, tänan teid eh, tehtud töö ja ja valmisoleku eest eh, edasi liikuda selle väga olulise teemaga. meil on väga hea meel kuulda, et te jagate meie valmisolekut püüelda heade lahenduste poole töötajate jaoks selles keerulises teemas. esiteks, võib-olla lühidalt, kui lubate, seoses sellega, mida ma kuulsin teie arutelus. me usume, et väga oluline on, et see esimene pakett edasi liigub, sest nagu te märkisite, on tööd sellel suunal tehtud päris pikalt ning tegemist on otsekui ringtantsuga sest eh, me peame ju arvestama uusi tõendeid niipea, kui need eh, tulevad, aga niipea, kui tulevad teadustõendid, oleme me loomulikult kohustatud arvestama ka sotsiaalpartnerite, tööturu osapoolte seisukohta ja siis viia, viima läbi mõjuhinnangu ning ning nagu te ka mainisite, võtab kõik see väga palju aega ning aeg läheb päris kiiresti nii et oluline on, et me praegu selle paketi osas kokku lepime ning komisjoni kohustus uute tõendite valguses hinnata olukorda jääb endiselt, endiseks. ja töö on meil juba alustatud, igapäevane töö uute ainete hindamiseks. Te mainisite ka teist rühma ja seda, et see ei sisalda kõiki neid aineid mida te lootsite, selle sisaldavad ja paraku see tõesti nii on. põhjuseks on siin see, et meil on vaja häid tõendeid. kolmepoolne komisjon on seda arutanud ning meil on vaja põhjalikku mõjuhinnangut. see on kohustus, mis komisjonil lasub ja osade ainete äh, osas see, see praegu jaanuaris veel võimalik ei olnud. seoses äh, diisliskandaali teemaga, mida puudutati, siis äh, seal ei olnud päris selge õiguslik definitsioon. aga ma usun, et me esitame selle ettepaneku uuesti tervikuna hiljem, et kuid enne, enne kui ma lõpetan, tahaksin rõhutada äh, töötervishoiu teatise olulisust, mis avaldati samuti jaanuaris koos selle ettepanekuga, milles me te-, milles me ütleme, et kavandame väga edasipüüdlikku programmi tööks kolmanda ainete rühmaga juba kaks tuhat kaheksateist alguses ning äh, et kavandame haarata analüüsidesse ka teised kemikaalid, mis ei pruugi olla kantserogeenid, aga millele võiks kehtestada ka soovitatavad piirmäärad. ning see ettepanek, mis on komitoloogia ettepanek, peaks saama valmis õige pea, järgnevate kuude vältel. ja loodan, et meil õnnestub uut ettepanekut esitleda teile teist muudatusettepanekut siin äh, täielikumalt äh, veidi hiljem. aitäh! Thank you! aitäh! loodame tõesti, et see nii läheb. ja see tähendab, et me komisjonis eh, seda väga ootame. Te kuulsite meie arutelu. oleme meelestatud pragmaatiliselt. realistlikult ent soovime ka edasipüüdlikud olla, sest liiga palju inimesi Euroopas sureb. sellepärast, et et nad puutuvad kokku kemikaalide või tolmuga oma töökohal. ning just see põhjustabki paljudel inimestel vähki. olukord on erinev liikmesriigiti. mõnes liikmesriigis on on reguleeritud piirmäärad väga madalad, teistes aga on kehtestatud regulatsioon, mida me sooviksime näha üle kogu Euroopa ja ma usun, et meil ei peaks ol-, olema olukord, kus ettevõtjatel on lubatud midagi teha ühes riigis, ja samas teistes liikmesriikides on olukord erinev, et, et see seab ju need ettevõtjad ebavõrdsesse olukorda, kes peavad kõrgemaid standardeid järgima ühes liikmesriigis võrreldes nendega, mis, kes toimivad teises riigis, kus standardid on madalamad. ja võrreldes näiteks Ameerika Ühendriikidega, teiste regioonidega, kus see tase on veel kõrgem et äh, ootame koostööd selle teemaga ja oleme valmis komis-, komisjonis äh, toetama teid. hoiame sidet komisjoniga, Euroopa Komisjoniga ja korraldame mitu variraportööride koosolekut enne kui me selle päevakorrapunkti lõpetame, kas soovib keegi veel sõna? ei soovi. selge, siis lõpetame ja võtame järgmise punkti. Euroopa tööstuse digiteerimine. ja siin väga palju kemikaale vist ei sisaldu. ei ole siin eriti kemikaale selles teemas. digiteerimise teemas mm,. proua Lauristin Thank you very much, madam chair. Uh, suur tänu teile, proua esinaine. head kolleegid. komisjoni dokument, äh, Euroopa Komisjoni oma, äh, mis puudutab Euroopa äh, tööstuse digiteerimist, see on üheksateistkümnendast aprillist kaks tuhat kuusteist. ITRE raportiga on tegemist, tegemist on vastutava komisjoniga aga kui me vaatame komisjoni dokumenti, siis siin on viisteist lehekülge ja sellest viieteistkümnest leheküljest ainult poolteist räägib äh, inimkapitali ja inimestest. ja ülejäänud äh, tehnoloogiast, äh, masinatest, andmetest ja muust. ja seetõttu on väga tähtis, et meie komisjon annab omalt poolt väga tugeva panuse ITRE raportisse. sellepärast ongi meil vaja käesolevat arvamust. mul on väga hea meel, et mul on see au olla äh, selle teema eest vastutav raportöör. sellepärast, et Euroopa majanduse digiteerimise küsimused on mulle südamelähedane teema. kui me nüüd vaatame lähemalt seda poolteist lehekülge äh, komisjoni dokumendist, mis meie valdkonda puudutab, siis peamiselt räägitakse siin haridusest, äh, vajadusest äh, oskustööjõu järele, aga absoluutselt mitte midagi ei ole siin äh, kirjutatud sotsiaalkaitse kohta. ja kõikidest nendest teemadest on vajaka, mis meie komisjoni kõige tähtsamates dokumentides alati on arutatud. teen ettepaneku, et just nendele aspektile keskendumegi. et tööloomus on muutunud, et meil on vaja Äh, sihitud äh, ettepanekuid, mis puudutavad äh, sotsiaalseid poliitikaid, ka hariduspoliitikaid, väga suured lõhed digiteerimistasemetes on erinevate riikide ja regioonide vahel, aga ka inimeste, töötajate digitaalne lugemisoskus on väga erinev. mitte ainult äh, muidugi lihtsalt inimeste, vaid tegelikult ka ettevõtjate ja tarbijate äh, oma, kes selles uues digitaalses majanduses äh, on tegutsejateks. väga oluline ja süüviv diskussioon peaks olema digiteerimise mõjust üldiselt tööturule ja ka töökohtadele ning töökohtade sisule on väga pessimistlikud hinnangud, et võib-olla nelikümmend või viiskümmend protsenti tegustest kaob üldse äh, masinate asendamise tõttu, aga OECD analüüs muidugi ei ole äh, niivõrd äh, negatiivne. aga nad rõhutavad seda, kuivõrd tööde sisu ja ülesannete sisu muutub digiteeritud majanduses. isegi kui töökoht ise jääb alles, aga töö sisu on hoopis teistsugune kui praegu ja see tähendab seda, et inimeste oskusi tuleb uuendada ja inimesed peavad kohanduma uute oludega. kui me vaatame neid inimeste gruppe, keda need muudatused puudutavad, siis näeme me, et tegemist on ühiskonnagruppidega, kellel on väiksemad oskused ja kvalifikatsioon, kes on võib-olla ebasoodsamas positsioonis äh, tööturul ja kelle ümberõpe seetõttu on väga keeruline ja see tekitab väga suure probleemi. ja teine probleemide ringistik, mis selles raportis peab välja tulema, on sotsiaalne äh, turvalisus ja sotsiaalkaitsemehhanismid neile rääkisime siin äh, ebakindlatest töösuhetest, uutest äh, töövormidest, ka platvormi tööst ja ka jagamismajanduste uuteks, uutest vormidest, kus ei ole tegelikult äh, sotsiaalkindlustust ja kaitset inimestele, sotsiaalne dialoog on nende valdkondade puhul väga raske. ja meie komisjon peaks siin puhul olema väga tugeva arvamusega ja äh, esinema väga konkreetselt. siis äh, on muidugi probleemid sotsiaalõigustega ja võrdsete õigustega inimestele erinevates äh, tööturu äh, valdkondades, kui me vaatame digiteeritud tööd, siis kui me vaatame uut generatsiooni, siis uus generatsioon, kel on suuremad digite-, äh, digimaailma oskused, kui nad tulevad Google'idest, nad on väga mobiilsed, nad saavad väga lihtsalt reisida riikide vahel, mitte ainult Euroopa Liidust, vaid ka Euroopa Liidust Ameerikasse, Hiinasse, no siis pöörduvad tagasi, teevad midagi muud ja nii edasi ja nad ei mõtle selle peale, et nad on ükskord vanemad, neil on terviseprobleemid ja peab ennast kindlustama. see tähendab seda, et meie peame olema selle sotsiaalkaitse ja garantiide küsimuse tõstatajad nende inimeste puhul, sest praegusel hetkel nad üldse ei huvitugi nendest teemadest, aga see on meie töö. siis on loomulikult ka oskuste ja hariduse ja väljaõppe küsimus sest digitaalsete oskuste eh, küsimus nähakse sageli väga tehniliselt, arvatakse ainult, et tegemist on arvuti käsitsemise oskustega. aga ka siin komisjoni dokumendis olid juba mõningad viited selleni, et suurandmed, suurandmed on eh, saamas ühtseks viisiks, kuidas probleeme lahendada, mitte ainult eh, Mm, juhtimis- ja haldusstruktuurides, vaid tegelikult ka ettevõtetes aina rohkem. see tähendab ka, et töövõtjad peaaegu kõikides sektorites äh, peavad ennast ette valmistama suurandmete ajastuks. aga see ei ole üheski õppekavas ega äh, üldhariduse äh, koolide programmides sees, rääkimata siis igasugusest ettevõtlusõppest ja muust sinna juurde nii et nendele probleemidele peaks rohkem keskenduma. siis täiesti uus valdkond. kui me räägime siin, nii nagu viimase eh, teema puhul eh, just eh, töötervishoiust, siis kõik need riskid, mis on seotud digitaliseeritud tööga nad ei puuduta ainult inimeste füüsilist tervist, vaid tegelikult ka stress ja neuroloogilised ja psühholoogilised mõjud sellise töövormi puhul. Need on kõik hoopis teistsugused, hoopis uued, kuidas mõõta ja kuidas garanteerida sobivaid standardeid inimestele ja nendele küsimustele peab rohkem äh, tähelepanu pöörama, pluss seda tuleb rõhutada ka meie arvamuses. Äh, see arvamuse projekt on väga lühike. ja olen lootusrikas, et komisjoni liikmed on aktiivsed, teevad muudatusettepanekuid ja arendavad mõningad ideed äh, edasi, mida juba on ITRE jaoks meie komisjonist sisendina antud edasi ettepanekuna Need peavad olema ka veenvad ITRE liikmetele. nii et püüame saavutada parimat võimalikku tulemust. korraldada hea arutelu. muudatustepanekute tegemise tähtaeg on juba üsna kiire, äh, selle asjaga kolmkümmend üks jaanuar on see. nii et palun olgem aktiivsed ja julgustage kolleegi ka selle teemaga tegelema ja loodetavasti on esimene variraportööride äh, kohtumine neljateistkümnendal veebruaril teisipäeval Strasbourgis ja kui vaja, siis esimese märtsi nädala äh, jooksul ilmselt ka, seitsmendal, et me oleksime valmis seda arvamust äh, komisjonist äh, nüüd märtsi kolmandaks nädalaks juba edasi andma. Thank you, madam Lauris. suur tänu teile, proua Lauristin, ütleb esinaine. ma ei näe seda, et Rahvapartei variraportöör oleks saalis siiski proua Jasovletska, palun, teil on sõna. suur tänu teile, esinaine. härra Kristof Hetman on tegelikult variraportööriks, aga ei saanud paraku olla kohal. ja mina seetõttu asendan teda ja esi-, esitan ka tema vaatepunkte äh, tööstuse digitaliseerimine tööb endaga kaasa väga palju positiivseid aspekte, näiteks suurem tööhõive ja muud aspektid. PricewaterhouseCoopers on kahe tuhande viieteistkümnendal aastal selgeks teinud selle, et üle saja viiekümne miljardi äh, lisatulu äh, võib saada järgnevate aastate jooksul äh, digitaliseeritud majandusest, ütleb kõneleja Äh, see aitab väga tugevalt hoogustada meie majanduse kasvu. aga ometigi näeme väga palju raskusi ja takistusi, mis tegelikult äh, raskendavad äh, digitaliseeritud majanduse potentsiaali kasutamist. kuuskümmend protsenti suurtest ja üheksakümmend protsenti väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest arvavad, et digitaliseeritud majandus toob kaasa endaga raskusi ja takistusi pooled Euroopa töötajatest äh, arvavad, et neil ei ole piisavalt äh, kvalifikatsiooni selleks, et äh, digiteeritud tööstusega toime tulla ja seal konkurentsivõimeline olla. surve on muidugi väga tugev ja ma arvan, et erisused meie ja Ameerika Ühendriikide vahel saavad veel suuremad olema. eelmisel aastal oli kolleeg Hetman kohal ühel seminaril, kus võrreldi Euroopa ja Ameerika Ühendriikide valitsust ja meie ähm, suhtumist ja mentaliteeti ning äh, meie eurooplased selle järgi ei võta digitaliseerimist piisavalt tõsiselt, mis tähendab, et selles konkurentsis me kaotame oma väga olulise eelise. nii et me peame ise oma mõtteviisi muutma ja kasutama paremini digitaliseerimise võimalusi. meil on vaja uusi kvalifikatsioone, töötajad peavad olema paindlikumad, aga nad peavad ka olema valmis ja võimalik, võimalus peab olema neil oma kvalifikatsiooni tõsta. tööstuse digitaliseerimise suhtes peab ütlema, et siin nii liikmesriigid kui ka Euroopa Liit, Euroopa Komisjon, äh, neil on oma ülesanne täita. aga oluline on ka see, et äh, pehmeid oskuseid äh, tuleb kindlasti välja arendada. ja see peab algama tegelikult juba väga varakult kooli esimestel aastatel ma ei arva, et digitaliseerimine on tööturu jaoks ohuks. kui me sellele probleemile õigesti läheneme, siis võib olla see väga suureks äh, võimaluseks. minu kolleeg Hetman teeb mõned muudatusettepanekud, mis selles samas vaimus äh, kõlavadki. suur tänu! suur tänu, ütleb esinaine. ja siis järgnevalt saab sõna ECR-i äh, variraportöör kolleeg Zlotovski, teil on sõna. suur tänu. suur tänu teile, esinaine, selle teksti ja suur aitäh raportöörile ka selle teksti esitamise eest see teema on väga oluline, mitte ainult sellepärast, et me tahame digitaalse majanduse digitaliseerimise eelistest kasu lõigata. kõik näevad seda, äh, et äh, tööturule võivad need äh, uued äh, väljakutsed ka probleeme tähendada ja meie komisjoni idee ja ülesanne ongi neid ohumärke pehmendada. me räägime digitaalse maailma puhul seda, et inimeste meelt võib teisiti lahendada, lahutada, aga teisiti lahenduvad ka näiteks tööturuga seotud väljakutsed inimestel on selles uues maailmas vaja kindlasti digitaalset kirjaoskust ja see on äh, hariduse küsimus, äh, inimesed, kes tööeluks valmistuvad, äh, kas tavakoolides või siis kutsekoolides, peavad selleks valmis olema, aga raskem on muuta nende inimeste oskusi ja mõtteviisi, kes juba tööturul tegevad on. kindlasti peavad olema töötajate oskused kohandatud digitaalse revolutsiooni Äh, faasidele. mul on väga hea meel, et äh, need aspektid on tõstatatud ka teie arvamuse projektis. Äh, loomulikult on haridus- ja koolitusküsimused tööturu valguses väga tähtsad ja digitaliseerimine ei tohi viia selleni, et inimesed ära tõrjutakse tööturult, eriti need, kellel on juba pikk karjäär selja taga. ja seetõttu tuleb see digitaalne lõhe kinni toppida töövõtjate Äh, hulgas. see muidugi ei tähenda seda, et äh, digitaliseerimine ja protsessid peaksid aeglustuma töövõtja huvides. Äh, digiteerimine võimaldab ka uusi ärimudeleid läbi digitaalsete platvormide või läbi mitmete erinevate kasutusvõimaluse, näiteks äppide, mida kasutatakse turismi valdkonnas. loomulikult on see toonud kaasa ka teatud äh, vastureaktsiooni, äh, näiteks tarbijate ja äh, haldus, avaliku halduse eest vastutajate arvamused digitaalse maailma suhtes lähevad omavahel lahku. me peame pidama kinni Äh, loomulikult sotsiaalsetest äh, standarditest äh, ja töötajate õigustest kinni pidama, näiteks tööajad ja mm, ette nähtud puhkeaeg, aga meil on nende töötajate vajaduste kohta vaja väga selgeid definitsioone ning see peab olema kooskõlas majanduse digitaliseerimisega ka. sellised erinevad mehhanismid, näiteks kaugtöö, on äh, väga olulised äh, näiteks nende töötajate puhul, kelle peredes on väikesed lapsed, neil peab olema konkreetne töö ja puhkeaja äh, jaotus niimoodi, et nad saavad oma pere eest hoolitseda. lisaks on oluline ka digitaalsetele vahenditele ligipääs ja internetile ligipääs, mis peab olema kõigile tagatud. sest et erinevates riikides ja regio-, regioonides, eriti just maapiirkondades, on see tegelikult väga suureks väljakutseks kohati ja võimalik on sellest üle saada ainult läbi Euroopa Liidu toega tehtud investeeringutega. Äh, kui taristu on selleks olemas, on võimalik luua ka uusi äh, töökohti. see on siis kokkuvõte minu mõtetest, teen muudatusettepanekud selles vaimus ja ootan head koostööd, suur tänu! suur tänu! ALDE fraktsiooni nimel saab sõna härra Selimovitš, palun suur tänu teile, esinaine, ja suur aitäh, proua Lauristin, teile raportöörina selle raporti eelnõu esitamise eest, mis minu arust on äh, meie heaks tööks hea alus. Äh, ma vabandan muidugi, kui hakkan nüüd ütlema asju, mis juba täna öeldud on. aga ma pean ütlema, et ma tunnustan tegelikult digitaliseerumise äh, Eh, potentsiaali, kuna niimoodi on võimalik jõukust, eh, majanduskasvu ja konkurentsivõimet suurendada. muidugi saan ma aru sellest, et see toob endaga kaasa ka väljakutseid. näiteks tulevikutöö korraldamise eh, osas, selles osas ma ei ole mitte silmi sulgenud aga mina liberaalina loomulikult tahaksin näha seda pigem võimalusena, et Euroopas on võimalik nüüd terve hulk uusi töökohti luua. minu koduriigis äh, Rootsis äh, toetab äh, selline süsteem väga tugevalt meie mm, sotsiaalkindlustussüsteemi ja tervishoidu ning kindlasti peaks julgustama tööstussektorit kasutama digitaliseerimisvõimalusi, mm, hoogustama digitaliseerimist ning tagamaks kõrgkvaliteetseid töökohti Euroopas. ühtse turu võimalused elektroonilises kommunikatsioonis isegi kõige tagasihoidlikuma stsenaariumi järgi võiks luua aastaks kaks tuhat kakskümmend peaaegu kaks miljonit uut töökohta ja enamik nendest töökohtadest luuakse iduettevõtetes. olles seda aga öelnud, ja võttes seda alguspunktina, äh, teeksin ma ka need märkused äh, selle kohta, mida me peaksime muutma, et oma liberaalide positsiooni selle arvamuse jaoks rõhutada. mis puudutab lõiget kaks, siis äh, universaalse ligipääsu küsimus avatud internetile teeb mind skeptiliseks pigem minu arust peaks seda sõnastust veidikene vähendama, nii et see oleks ka reaalselt saavutatav. siis lõige kolm. minu arust regulaarne ligipääs ja poliitika kohandamine, eh, need küsimused tuleb loomulikult luubi alla võtta. aga eh, teades eh, negatiivset mõju, peaksime me rõhutama tegelikult ka negatiivset mõju, peaksime rõhutama ikkagi positiivset äh, mõju, mis peaks äh, tugevdama ja toetama positiivseid mõjusid äh, digitaliseerimise osas. siis viies lõige, ma ei ole nõus päris selliste sõnastusvõimalustega siin, sellepärast et minu koduriik Rootsi on näiteks edasi jõudnud digitaalse majanduse Äh, lipulaev ja ma toetan seda, et äh, ettevõtete teelt äh, igasugused regulatiivsed tõkked eemaldataks. ma näen neid probleeme, ma ei sulge silmi nende eest, nagu öeldud, ja ma saan väga hästi aru, et need on siin ka viidatud. aga ma tahan lihtsalt tasakaaluks tuua ka teist vaadet. ja seetõttu me peaksime just liikmesriikidelt paluma ja siin ongi minu oluline märkus, et eriti just kogunemisvabadused, kollektiivlepingud, mobiilsus ja õigus streikida. Need õigused peavad olema garanteeritud kellegi poolt, kes reaalselt saab neid ka rakendada. Need äh, on liiga olulised reeglid, et jätta nad lihtsalt sellisele tasandile, kus neid rakendada ei saaks. keegi, kellel on võimalus neid rakendada, peab olema äh, nende õiguste garant. ja see on minu jaoks väga oluline isegi kui oleme ALDE ja liberaalidena väga Euroopa-meelsed, oleme võib-olla isegi vahel liiga Euroopa-meelsed, aga need on igal juhul õigused, mida Euroopa tasandil äh, tagada ei saa. ja seitsmes lõige lõplikult, lõpetuseks tahaksin öelda, et mitte digitaliseerimisest ei tule ainult äh, riskid, äh, vaid kindlasti ka hüved paindlikkus, kaugtöö, mobiilsus, need on kõik head võimalused ka ja mitte ainult riskid. ning arvestades ka öö, äh, nende probleemidega peaks, mis on kõik välja toodud, peaks arvestama ka, et on võimalused. kokkuvõttes veel kord suur aitäh, proua raportöör, teile ja me teeme mõned muudatusettepanekud selleks, et neid eesmärke täita ja see perspektiiv, millele ma olen täna valgustanud, peaks ka siia siis kajastuma vastavalt. suur tänu! aitäh, ütleb esinaine. järgnevalt saab sõna kolleeg äh, Lopez Bermejo, kes äh, kuuet esindab, palun. suur tänu teile, esinaine tagamaks sotsiaalset õiglast üleminekut, tähendab see seda, et me peame Euroopa õigusandlust muutma niimoodi, et uus digitaalne eh, majanduskord ja töötamisvõimalused oleks reguleeritud. selgelt peab analüüsima tööaja ja töötajate kättesaadavuse eh, küsimused, eh, ka lepingulised suhted loomulikult on siin ohud ka Äh, tervishoiule ja ohutusele ning äh, ka kollektiivsete läbirääkimiste õigus äh, kollektiivlepingute jaoks ja streikimise õigus peaks olema olemas. digitaalne koolitus ja inimeste edasiarendamine ning ka tööjaotus, need küsimused peavad olema kõik väga selgelt esitatud. Äh, teen väga lühidalt täna ja võtan jutu kokku, öeldes, et raportööri ettepanekud lähevad õiges suunas ja me ootame teiega viljakat koostööd järgnevate kuude jooksul, järgnevate nädalate jooksul selle arvamuse kallal. suur aitäh! esinejana mikrofonita. rohelisi, kes esindab? Karima Tellit ma ei näe saalis roheliste nimel ei kõnele keegi äh, selle raporti puhul. EFTD äh, nimel samuti mitte, siis ENF-i nimel ei ole ka kedagi. mis tähendab, et nüüd on käes komisjoni kord. vabandust, äh, proua Jasoletska, palun, teil on sõna suur tänu teile, äh, esinaine. ma tahaksin ka omalt poolt äh, mõningad aspektid siia juurde lisada. Äh, kui me räägime tööstuse digitaliseerimisest, siis on Euroopa tasandil loomulikult digitaliseerumise vallas väga suured erisused. selleks, et vältida olukorda, mida mainis proua raportöör, et umbes neljakümmet protsenti töötajatest ja töökohtadest ohuta, ohustab praegune digitaliseerumine Euroopa Liidus. selleks, et anda digitaalsest majandusest hoopis hoo sisse eh, Euroopa majandusele, on vaja kindlasti võtta fookusesse kõigepealt need inimesed, kes tööturult eh, potentsiaalselt esimesena välja tõrjutatakse, tõrjutakse digitaliseerimise käigus eh, ja need on ilmselt tavaliselt lihttöö tegijad aga me peame kindlasti defineerima, kas need töötajad, kes eh, selliseid lihtsaid töid teevad, kuidas ja mil moel nad saaksid oma eh, tööd eh, muuta, kuidas digitaliseerimist kasutada maksimaalselt nende huvides. nii et need töötajad, kes siis oma töökoha potentsiaalselt kaotaksid, võidaksid sellest juba ette, ütleb kõneleja näiteks Euroopa programmid, sealhulgas uute oskuste äh, tegevuskava peaks olema kasutuses. sest muidu tekib Euroopas digitaliseerimise tsunami ja väljaspoolt ekspertidelt oleme kuulnud, et Euroopa tegelikult ei ole valmis digitaalseks ajastuks lõplikult. me peame seda teemat tõsiselt võtma ja kolleegid on tegelikult juba öelnud, et eh, juba täna al-, peab alustama töötaja noorte kallal, kes eh, ohutult kasutab Internetti ning on valmis ka uueks eh, digitaliseeritud tööstusajastuks, aitäh! Thank you! suur tänu! edasi saab sõna komisjon. juhul, kui tahate teha omad kommentaarid Thank you, Mrs uh, President. suur tänu teile, esinaine. ei, tegelikult meil midagi äh, lisada ei olegi, me oleme pannud tähele kõiki äh, märkusi, mida kolleegid on teinud ja mis on tegelikult ka mitmete murepunktidega seoses, mis meil endil tekkisid. suur tänu, proua Lauristin, palun, kokkuvõttev sõnavõtt. jah, tahaksin tänada kõiki variraportööre ja teisi inimesi, keda see teema huvitab sest väga oluline on see, et meie komisjon annaks oma panuse. tahaksin vastata ALDE variraportöörile, mis puudutab äh, üleüldist äh, universaalset ligipääsu, peab ütlema, et minu koduriigis äh, Eestis tegid Rootsi pangad väga tugeva panuse kõikehõlmavale ligipääsule, sellepärast et nad täielikult äh, panid kinni kõik pangakontorid maapiirkondades, väikestes külades. sest see ei olnud nende jaoks kasumlik. ja kõik inimesed külades ja ka mm, maapiirkondades elavad vanemad inimesed hakkasid kasutama internetti. aga see on väga positiivne, sellepärast et SEB ja Swedbank äh, korraldasid ka sajale tuhandele äh, eakale kursused ja tuli välja, et vanainimesed on küll valmis õppima e-pangandust. nii et meil peab olema pigem suurem ambitsioonikus, universaalne ligipääs on võtmeks tegelikult digitaalmajanduse arenguks, sest kui me räägime digitaalsest ühisest turust, siis ei saa me jätta lihtsalt teatud ühiskonnagrupid kõrvale, ei mitte tööd, ettevõtjatena, vaid me peame mõtlema ka nende kui klientide ja tarbijate peale. nii et minu arust on väga tähtis, et meil oleks üleüldine ligipääs, aga et taristut on vaja ja igale poole, ka äärepiirkondadesse, ka küladesse ja see on Euroopa Liidu töö ja suurepäraselt on see kirjas ka komisjoni dokumendis, lubadus investeerida väga palju ligipääsu, nii et see on meil juba olemas ja meie töö on nüüd vaadata hoopis teist külge, kuidas inimesi motiveerida ja pakkuda neile võimalust äh, neid äh, võimalusi ära kasutada. ja mul on väga hea meel ka, et äh, kõik rõhutasid, et ka väljaõpe ja haridus peaks olema selle poliitika oluline osa, mis puudutab töökohti, uusi tekkivaid töökohti ja kaduvaid töökohti siis uuringud näitavad, et ühe kõrgkvalifitseeritud töökohta digitaalses äh, valdkonnas äh, tekib viis uut töökohta, nii et paremad töökohad tekivad, aga küsimus on ümberkoolituse ja oskuste kohandamise suhtes ja mõningad töökohad äh, loovad isegi teisi töökohti, mis äh, inimkontaktiga tegeleb ja mitte mm, suhtluses arvutitega, nii et see äh, mitmepalgelisus tööturul on ka väga tähtis. ma arvan, et arutelud saavad olema uur-, huvitavad ja variraportide kohtumine samuti. loodetavasti oleme me siis kõik neljateistkümnendal veebruaril koos Strasbourgis ja loodetavasti kolmekümne esimeseks jaanuariks saan ma palju huvitavaid ja tähtsaid muudatusettepanekuid. suur tänu! suur aitäh, tähe, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kolmkümmend üks jaanuar, keskpäev ja hääletame kahekümne teisel ja kahekümne kolmandal märtsil. ja siis oleme jõudnudki viimase päevakorrapunkti juurde edasi, mis on seotud suure, meie suure huviga, nimelt eh, uue äh, valimitena kogutud individuaalsete andmete põhjal üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtse raamistiku loomine. ja nagu teate, on see väga tähtis ka seetõttu, kuidas me saame võimaldada erinevatel Euroopa piirkondadel jõuda samale tasa, ta, samale tasemele ja võrdsele tasemele tulevikus. ja sõna saab nüüd kohe äh, kolleeg Messerich, meie raportöör, palun. Um, much... suur tänu, proua esimees, ma loodan, et varem või hiljem komisjoni esindajad saabuvad ja meil on võimalik nendega äh, Äh, mõistlik äh, vastuste, küsimuste vastuste voor läbi viia. aga alustuseks äh, kõik tõenäoliselt arvavad, et tegemist on väga tehnilise määrusega ja muud seal ei olegi. ja ma pean ütlema, et see ei ole nii, mitte sellepärast, et mina olen raportöör ja seega näen, et teema on väga asjakohane, aga sellepärast, et me teame, et see on seal ja määruse põhjenduspunktis on öeldud, et kui me toetame seda põhimõtet, et kõik Euroopa tasandi poliitikad peaksid olema tõenduspõhised, siis tõenduspõhised poliitikad vajavad võrreldavaid ajakohaseid andmeid. Eurostat teeb kõik, mis võimalik selleks, et neid andmeid edastada, aga on teada-tuntud äh, äh, puudujäägid, uurimuspõhised ähm, äh, andmed võivad olla kas siis liiga spetsiifilised ja usaldusväärsed või siis on ajakohased. selleks, et ähm, optimaalne tasakaal saavutada kvaliteedi ja võrreldavuse ja ajakohasuse vahel selleks on meil vaja määrust. see ei ole tehniline, vaid poliitiline küsimus, näiteks see, kui sagedasti mingisugust äh, uuringut peaks korraldama, ei äh, puuduta ainult seda, mis oleks optimaalne teenuse osutamise aeg ja praegusel juhul puudutab see siis äh, Statistikaameteid Eurost- ja Eurostati liik-, tähendab, liikmesriigis olevaid statistikaasutusi ja see puudutab ka seda, et, et see, need andmed oleks usaldusväärsed ja ajakohased. ma ei taha detailidesse laskuda, sest praegusel hetkel mul veel äh, seda ettepanekut ei ole, me äh, tuunime seda alles, me, ja me tahame sest praegu rääkida sellest, kuidas äh, on see seotud komisjoni ettepanekuga tegemist on siis raammäärusega, mis põhimõtteliselt saab olema nii-öelda see põhidokument tulevasteks dokumentideks ja ma eeldan, et varem või hiljem, viie aasta pärast, kogu see andmekäsitlus äh, Eurostati osas leiab käsitlust sellistest dokumentidest ja tegemist on seega pretsedendiga ja kutsun kõiki variraportööre ja huvitatud isikuid äh, seda teemat käsitlema ja praegu on õige hetk ettepanekuid teha, loomulikult lähtudes piirangutest, mis meil on, äh, sealhulgas äh, finantspiirangud. mina üritan raportöörina silmas pidada mõlemaid aspekte selles osas, kuidas oleks võimalik kvaliteeti parendada selles määruses ja kuidas oleks võimalik ähm, üldiselt jääda finantspiirangute sisse, mis meil praegu on ja mis on üsnagi tähelepanuväärsed. kõik, kes mingil määral on olnud seotud kas sotsiaalteadustega või siis huvitatud isikutega nende andmete kasutamise puhul, teavad, et selleks, et andmed oleksid võrreldavad, mis oleksid juba algusest peale pidanud olema võrreldavad, maksavad rohkem, kui oleks juba asjad korralikult paigas algusest peale, seega võrreldavus andmete osas saab olema üks põhiküsimusi. see on ka oluline kasutajatele, mitte ainult sotsiaalteadlastele, kes äh, huvitavad, huvituvad kõikidest nendest andmetest ja oleks tõesti abi sellest, kui äh, andmed oleksid võrreldavad suuremal määral. selle erisuse määr ei ole sama kõikide uuringute puhul, iseenesest ei ole see probleem, aga mina isiklikult äh, tahaksin näha, et oleks rohkem liikmesriikide tasandi andmeid äh, kättesaadaval, mitte äh, või Euroopa Liidu tasandil, mitte kohaliku tasandi, sest nii poliitika kujundamise või teadusandmete põhjal, kui võrrelda sotsiaalpoliitika kohaseid andmeid Saksamaa ja Luksemburgi osas, äh, on mingi hetk täiesti mõttetu tegevus. lõppude lõpuks eesmärk on sama nii komisjoni puhul, kes on baasteksti koostanud ja meie, kellel on õigus oma arvamust avaldada. mina jään ootama elavat arutelu nii komisjoniga kui ka variraportööride ja teistega ja küsimus on selles, kuidas, kui detailne see määrus peaks olema, kas kasutama peaks rakendusakte, akte või delegeeritud õigusakte ja ma eeldan, et see saab olema üks tõsiseid arutelupunkte variraportööriga, komisjoniga ja loodetavasti hiljem ka nõukoguga. aitäh! selline oli minu sissejuhatus ja, ja palun. Thank you uh,. We have. aitäh. meil on väike probleem fraktsioonide esindajad, kes selle teema osas väga suurt huvi üles näitavad, aga me oleme oma arutelu alustanud viisteist minutit äh, enne planeeritud aega. see tähendab, et viieteist minuti pärast võivad saabuda kolleegid äh, täis pakatavat energiat äh, uute ettepanekutega ja võitlushingega ja seega ma ei tahaks, et komisjon midagi veel ütleks. üheksa, kümme kuud tagasi, täpselt ei mäleta, oli meil kohtumine, mis oli vägagi tuline kohtumine, kuigi kellaaeg oli pärastlõunal hiline ja parlamendisaadikud soovisid tõsiselt äh, kohtuda komisjoniga ja seda teemat käsitleda vähemalt korra või isegi paar. ja sellepärast võtsin ma sõna, et vaadata, kas uusi liikmeid saabub sel ajal, kui mina kõnelen mul on äh, raportööride nimekiri, aga neid ei ole kohal hetkel, aga neid oodates arvan, et võiksime alustuseks anda sõna Eesti Äh, esindajale proua Lauristinile, kes probleemidega väga hästi kursis on, mille me üritame lahendada selles väga majanduslikus küsimuses, palun. aitäh, see on tõesti väga hea võimalus ja pean tunnistama, et ma olen sotsiaalteadlane ja ma kasutan väga tõsisel määral andmeid ja näen seal tõsiseid probleeme ja siin on kolm põhiprobleemi mida me võib-olla saaksime käsitleda. kuidas paremini kasutada riiklikku statistikat, sest erinevates riikides on kasutusel erinevad mõisted ja see on teema, mis vajaks ühtlustamist. kui meil on riiklik statistika harmoneeritud äh, mõistetega, oleks palju odavam äh, võrdlevat analüüsi teha äh, kõikides Euroopa teemades. teine küsimus meil on juba äh, traditsioon äh, näiteks leibkondade osas, mis toimib väga hästi. teiseks, see ei ole mitte Eurostati teema, aga Euroopa sotsiaalteaduste uurimus, äh, mis toimib hästi, aga vajab rahastamist, sest see on saamas halva rahastamise ohvriks osades liikmesriikides. ja kolmandaks kuidas me saaksime välja arendada äh, Eurostati võimekust. kui vaadata sotsiaalseid näitajaid Eurostatis, siis on nad suhteliselt puudulikud kuidas aga samal ajal säilitada võrreldavus ja ajakohasus, ehk siin on tõsiseid äh, probleeme ja kui me suudame kuidagi sellesse panustada, on see oluline sotsiaalpoliitikale ja ka muudele valdkondadele, aga eriti just sotsiaalteadusele ja lõpetuseks, suurandmete ajastu on algamas ja mis tüüpi suurandmeid äh, me tõesti vajame. ehk siis see äh, andmestamine on tulemas ja me peame olema selleks äh, valmis sotsiaalpoliitika ja muudes valdkondades. kõike, mida oleks võimalik kasutada, praegu veel ei kasutata, aitäh! aitäh selle märkuse eest, mis oli seotud ka digitaliseerimisega, mida me käsitlesime just eelmise päevakorrapunktina. me juba alustasime, härra Pirinski, sest me oleme ajakavast ees ma olen kindel, et härra Metserits tuleb tag-, võtab uuesti sõna ja kindlasti lisab midagi ta on oma esi-, sissejuhatava sõnavõttu pidanud ja nüüd lähtuvalt kõnelejate nimekirjast kõigepealt saab sõna härra Pirinski, palun. suur tänu, proua esimees. ilmselgelt on tegemist äh, väga olulise ettepanekuga komisjoni poolt, sest see otsustab, mil määral äh, on meil võimalik äh, korrektselt äh, mõõta sotsiaalvaldkondade olukorda, mis on üliolulised ja samuti, mil määral poliitika kujundamist saab parendada, sest minu arvates on tegemist keskse punktiga, millele viitab komisjon Ehm, tegemist on kaasajastamisega, mida volinik on, äh, Tyson on kasutanud, selleks, et oleks paremini, paremini võimalik täita Euroopa poolaasta eesmärke. ja ilmselgelt äh, on äh, võimalik sotsiaalpoliitika valdkonda sellega täiendada ja see on osa komisjoni sotsiaalsest tegevuskavast ja sellega seonduvate tegevustega, ehk siis me räägime siin suurandmetest, mis võimaldaks äh, täita selliseid äh, eesmärke. ja juba see, et seitse sõltumatut äh, uurimust esimest korda ühte raamistikku pannakse, Äh, selline asi on toimumas, see ilmselgelt on äh, väga ambitsioonikas lähenemine, millega on seotud ka mitmed riskid sellise radikaalse reformi puhul. ja üks sellest puudutab äh, keskset argumenti, et selle reformi kaudu teoreetiliselt väheneb see äh, aeg, mille kohta andmed käivad. üldiselt äh, toimuvad need uurimised äh,, on siin aastane viivitus, andmed äh,, andmed käivad eelmise aasta kohta ja siis on need ka läbi viidud ja tulemused avaldatakse aasta hiljem. ja väidetakse, et mingitel juhtudel on võimalik kiiremini äh, tegutseda ja saada andmed kasutusse ja seega oleks võimalik äh, ajakohastada need andmed ja kasutada neid iga-aastase majanduskasvu analüüsiks, mis on seotud Euroopa poolaastaga. siin ei ole aga selge, kas komisjon on valmis seda kinnitama, et see teeb andmed kättesaadavamaks üheteist kuu võrra varem või saab see olema kuus kuud ja tegemist on valdkonnaga, mis vajab täpsustamist. Äh, ja kas tõesti on ette nähtud äh, selline mm, muudat-, ajaline muudatus äh, andmete kogumise ja kasutamise vahel? ning teine väide komisjoni poolt on järgmine. andmete kogumine sellel viisil loob suurema paindlikkuse. väidetakse, et tegelik olukord, mis on seotud sotsiaalse staatuse trendidega, on dünaamiliselt muutunud äh, mitmetel viisidel, ka ootamatutel viisides, äh, viisidel. ja seega on vaja laiendada äh, seda ulatust andmete kogumisel ja see on eriti kasulik juhul, kui äh, tekivad äh, probleemid äh, vajalike andmebaaside puhul. paindlikkus on väga hea, aga nagu me teame, siis see tekitab raskusi ka seoses logistikaga ja ka seoses äh, kuludega. ja siin tekivad mitmed küsimused, kuida-, kui valmis ja kui positiivselt liikmesriigid suhtuvad sellesse ja küsimus on selles, et kas liikmesriigid on sama ambitsioonikad ja valmis sukelduma sellesse tegevusse ja minu arvates see vajab äh, konkreetset äh, korraldust äh, ja suurt tahet, sellepärast et liikmesriikide olukord on erinev. teised on vahepeal kolmandad põhimõtteliselt muus olukorras ja lisaks sellele võrreldavuse küsimus. komisjoni keskne väide on jällegi see, et tekib äh, selline siduvus ja vastavus äh, horisontaalsel tasandil, et teatud ajaperioodi kohta saab olema palju parem võimalus äh, Äh, teatud äh, olukordi tuvastada ja teha sellel põhinevaid otsusi, mis äh, hakkavad paremini kooskõlas olema. aga samas tundub, et võrreldavuse osas on probleem seoses ajaga. ja nii palju, kui mina praegu mõistan, siis tekitab see teatud muret teatud liikmesriikides ja see võib olla tõsiseks probleemiks, sellepärast et äh, see on seotud ähm, tööhõi-, töötuse määra mõõtmisega, selleks, et võrrelda erinevaid andmeid erinevate, äh, erineva tööhõive osas ja see vajab täpsustamist äh, komisjoni poolt, kuidas praktikas on nad valmis seda ohtu lahendama ja laiemalt võttes äh, võrreldavus on seatud ka, millele viitab ka komisjon minu arvates, et äh, sotsiaalsed andmed, millega tegeletakse, äh, on seotud ka muude andmetega, mis on seotud ettevõtete statistikaga osad on vastavuses sotsiaalsete indikaatoritega, näiteks mis puudutab sissetulekute struktuuri, ilma milleta tekiks probleeme lõpptulemusega. ehk siis äh, üldiselt võttes on mõistetav komisjoni seda ambitsiooni toetada, olla positiivne, täiendavatesse detailidesse laskumine ja arutelu ja vaadata, mida siis ette on nähtud ja samal ajal arvesse võttes, et tegemist on tegevusega, mis äh, ähm, asu, seilab tundmatutel vetel ja seega oleks vaja objektiivselt ohte hinnata. see omakorda on seotud ka sellega, kuidas liikmesriigid tõesti kaasa lähevad sellega, et äh, see võiks olla edukas. sellised olid minupoolsed äh, mõtted, aitäh! You didn't hear the last one? Uh, well, I just... Uh, uh osad koordinaatorid ei ole siin, uh, esinaine rääkis neist ilma uh, mikrofonita, aga nüüd Lynn Boyle on siin siiski, siis ta saab sõna, Lynn Boyle on. jah, mõned um, teemad seoses äh, selle valdkonnaga, ehk siis kui äh, korrektselt olukorda korraldada, siis on võimalik tõhustada statistika kogumise protsessi selleks, et tagada parem kvaliteet ja teenuse pakkumine selles osas oleks kasulik nii Euroopa Liidule kui liikmesriikidele. selleks, et põhiteemasid tõhusalt käsitleda, vaesus, sotsiaalne kaasatus, töökohtade loomine, oskuste hindamine ja kõik see, selleks on meil vaja äh, korralikku äh, andmeid ja seega kodanike elu parandamine nii sotsiaalsest kui majanduslikust äh, perspektiivist peab jääma määruse ettepaneku keskmesse ja olen nõus raportööriga, et see ei ole ainult tehniline, vaid see on ka poliitiline teema oluline on see, et äh, määrus võtaks arvesse tehnoloogia, tehnoloogilisi arenguid ja arvestaks nende aspektidega ja näitaks, et see statistika kogumine võib olla paindlik ja kasutajasõbralik. mõned ähm, probleemid, mida ma näen äh, rohkem infot on vaja selles osas, mis puudutab muudatusi äh, uurimuste kohta, äh, sissetuleku ja elutingimuste kohta. parlament peab, peab ütlema, kas me räägime neljalt äh, kui kuuele üle, tsüklile üleminekust ja kas see võib kuidagi kahjustada määruse eesmärke mul on hea meel, et äh, rikkust artiklis kolm kaks H-s on sisse toodud ja selleks, et äh, koguda, saada täielik pilt sotsiaalsest ja majanduse olukorrast, on äh, vaja ka seda mõõta. mina sooviksin teada, kas liikmesriigid saavad äh, finantstoetust Euroopa Liidult äh, osalemi, kuna osalemine osades uurimistes on kohustuslik. ja nüüd äh, laiemalt võttes ma loodan, et äh, läbi arutelude määruse osas äh, saame me täiendavalt käsitleda e-, konkreetsete uurimustega seotud andmeid, mida liikmesriigid peavad edastama Eurostatile ja kas seda peetakse mikroandmeteks või mitte üldiselt näen siin positiivseid külgi ja ma loodan, et komisjon ja parlament suudavad teha koostööd äh, teemade osas, mis sellega seotud on, tehes seda arvesse koos, koos liikmesriikidega ja vastavate statistikaasutustega, aitäh! suur tänu, roheliste esindajat ei ole, EFTD-l ei ole raportööri varjusot NF esindaja ei ole siin või kas teie esindate, palun, siis on teil sõna. suur tänu, proua esimees. esialgne mõte luua äh, ühtne statistika raamistik äh, äh, selle teema kohta on tõesti Äh, väärtuslik, aga samas on juba mitmeid äh, statistikainstituute, äh, mida on palju ja seega sta-, me peame, me oleme siinkohal vastu komisjonile selles osas, et et neid teemasid käsitleks delegeeritud õigusaktidega lõplikult teisest küljes alternatiivne andmete kogumine tekitab kaks küsimust. kõigepealt see, mis puudutab selle selgistamist, eriti mis on saadud läbi andmete modaliseerimise ja see, mis puudutab eraelu austamist. ehk siis andmete edastamine. ja lõpetuseks Äh, selle kõige eesmärk on Euroopa poolaasta ja äh, kaks tuhat kakskümmend strateegia käsitlemine. see puudutab äh, euroala ja jällegi Euroopa ülest mõõdet, mille osas näeme me pidevaid läbikukkumisi, aitäh härra Metserits Roheliste fraktsioonist, te tegite oma sissejuhatuse enne, aga tegite seda kui komisjon ei olnud veel siin, vähemalt kui te alustasite, kas te soovite midagi korrata või midagi lisada, enne kui anname komisjoni esindajatele sõna? palun, teil on selline võimalus. teen väga lühidalt, aitäh kõikide sõnavõttude eest ma juba näen, et äh, see saab olema viljakas arutelu koos variraportööridega ja ma usun, et äh, tegemist on väga olulise teemaga. ilmselgelt on meil vaja äh, selgitusi, täpsustusi komisjoni poolt selle määruse kohta ja osad teemad on juba välja käidud. minu lähenemine põhimõtteliselt on selline, et ma mõistan, nii komisjoni ettepanekud kui ka piirangud, kuidas komisjoni ettepanek on koostatud. minu konkreetne küsimus, millele olen saanud teatud vihjeid erinevate osapooltega, komisjoni esindajatega läbi rääkides, puudutab seda, et see määrus või vähemalt selle osad elemendid on laialdaselt käsitletud liikmesriikide statistikaametitega palun kinnitage mulle, et see on nii, et me alles hiljem ei saaks äh, teada, et seda on vaja teha. minu põhiline küsimus praegusel hetkel puudutab seda, kuidas me määratleme Äh, poliitilise ja tehnilise tasandi ja see kindlasti puudutab tehna-, detailide täpsustamist, mis me paika peame panema parlamendi ettepanekus samuti. ja kolleeg, kes juba lahkus, tegelikult tõstatas väga olulise küsimuse, kuidas delegeeritud õigusakte äh,, aktides neid teemasid käsitletakse. lisaks sellele saate peatselt äh, raporti eelnõu, mida ma jagan ka variraportööridega, see on ettevalmistamisel, seega ma praegusel hetkel äh, detailsemalt midagi ei taha öelda, välja arvatud see, et äh, ma olen nõus ja toetan komisjoni ettepaneku eesmärki ja mõistan, kui oluline see on, nii nagu ka kolleegid, ja seetõttu leian ma, et äh, kindlasti saab olema väga kasuliku tegevusega, aitäh! aitäh. ja võib-olla annan nüüd sõna äh, sotsiaalse statistika äh, asutuse direktorile. jah, aitäh. põhjus selleks, selle määruse taga on juba, millele viidatakse, et meil oleksid usaldusväärsed, ajakohased, kvaliteetsed andmed, need on väga olulised nii Euroopa poolaasta, Euroopa kaks tuhat kakskümmend, sotsiaalne tegevuskava ja ka teistes valdkondades. meie ees on üha suurenevad äh, palved andmete osas äh, mitmetel tasanditel, nii riiklikel kui ka kohalikel, see puudutab majanduskasvu, tööhõivet, juurdepääsu töökohtadele, ebavõrdsusi, vaesust, haridust ja oskust, sealhulgas digitaalseid oskusi tervishoidu, sotsiaalkaitset ja samuti ka heaolu. ja loomulikult äh, need teemad vajavad käsitlemist äh, ajakohaselt äh, ja kvaliteetselt. jah, me oleme juba aastaid töötanud liikmesriikidega, riiklike statistikaametitega selleks, et kaasajastada sotsiaalvaldkonna statistikat, selleks et paremini nende väljakutsetega toime tulla ma tahaksin rõhutada mõningaid äh, tulevikuperspektiive, mis loodetavasti käsitlevad ka tõstatatud küsimusi. esiteks, äh, määruse ettepanek, äh, mida me täna siin käsitleme, on esimene raammäärus kolmest määrusest. see on seotud uurimustega, teine käsitleb rahvastiku ja äh, eluasemetingimusi ja lisaks kolmas, mis puudutab andmeid äh, lähtudes siis hariduse, tervishoiu, sotsiaalkaitse valdkondadest. me oleme selle järk-järgulise lähenemisel lähtunud pragmaatilisest põhjustest ja loomulikult äh, üldiselt öeldes kaasajastamine on sinna sisse ette nähtud, et oleks sidusus ja lõppude lõpuks äh, oleks meil äh, kõikehõlmav statistiline baas. alustasime kõigepealt siis uurimustega sellepärast, et meie arvates on see kõige paljutõotavam ähm, seoses integratsiooni ja parendustega teine element, äh, mida ma sooviksin rõhutada, puudutab seda, et jah, tõesti, see määrus lihtsustab äh, olukorda selles osas, et ta toob ühte raamistikku seitse praegust äh, andmete kogumist. ja ma arvan, et me saame rikastada olemasolevaid andmeid, luues vastavat ruumi ja samuti suurendame me sünergiat nende erinevate äh, teemade vahel, selleks, et sisse tuua mitmemõõteline tim-, äh, lähenemine näiteks, mis puudutab oskusi, näiteks mis puudutab ähm, tarbimist, sissetule-, sissetulekut, äh, tarbimist ja vara ja ka näiteks leibkondade äh, uuringud ja mis puudutavad ka siis äh, varaerikust äh, ning kolmas element on ajakohasus. praegusel hetkel on meil probleeme ajapiirangutega. kolm aastat peale referent- äh, või kaks aastat pärast referentsperioodi lõppu on andmed kättesaadavad ja me tahaksime ühe aja, aasta võrra seda parandada et andmed oleksid kättesaadavad siis, kui algab Euroopa poolaasta, et äh, seda oleks tõesti võimalik äh, kasutada selle huvides. ja loomulikult oleme kursis, et äh, need sammud on seotud kuludega liikmesriikidele ja vastajatele täiendava koormusega määrusesse oleme sisse toonud elemente, mis seda, neid valdkondi käsitlevad me tahame kasutada kaasaegseid äh, andmekogumise vahendeid, sellele viidati, administratiivseid äh, andmeallikaid, suurandmeid, uusi äh, tehnoloogia moduleerimist ja nii edasi. ja läbipaistvalt põhidokumendis kulud paika panema, eriti mis puudutab valimi suurust ja lisaks ka seda, millised on tähtajad andmete edastamiseks ja ja, ja uuringute sagedust üks aspekt, mis meie jaoks on eriti oluline, on paindlikkus. me tahame luua raamistiku, mis oleks paigas mitu aastat ja tekivad kogu aeg uued äh, muutuvad äh, vajadused, meil on vaja paindlikkust, et me suudaksime seda arvesse võtta. see omakorda tähendab järgmist et me ei tohi olla liiga detailsed teemade käsitlemisel määruses, vaid pigem vastupidi. me oleme üritanud äh, panna üldi, kasutada üldist sõnastust äh, teemadel, äh, teemade osas, mida on vaja käsitleda. ja lisaks üritame siis sisse jätta teatud detail detailsed äh, aspektid poliitilisel ja tehnilisel tasandil, mida tuleb äh, määratleda teema osas, mida käsitletakse. et oleks võimalik jõuda selliste näitajateni, mis tõesti on esinduslikud äh, tee selle subjekti osas, keda käsitletakse selle paindlikkuse osas oleme me määrusesse ette näinud delegeeritud õigusaktide võimaluse ja ka rakendusaktid, loomulikult lähtudes äh, institutsioonide vahelisest leppest. võrreldavuse teema on samuti väga oluline, sealhulgas seoses ajaga. meil on vaja võrreldavust ajalõikes, see puudutab äh, teatud äh, tegevusi, mida me riiklike statistikaasutustega arutame, et vältida probleemide tekkimist ja võrreldavus riikide lõikes. meie üldine lähenemine on äh, väljundipõhine, ehk siis me paneme paika eesmärgid selles osas, milliseid andmeid me soovime ja riikide kätes on see, millist sisendit nad kasutavad selleks, et hinnata äh, andmesubjekte ja andmeid edastada. aga samas pean ma siin selgelt välja ütlema, et mis puudutab tööhõivet ja töötuse andmeid, siis me oleme läbi viinud põhjaliku analüüsi, mis näitab, et väga oluline on see, et meil oleks ühtlustatud lähenemine selles osas, mis puudutab küsimusi ja küsimustikes see on äh, paljude liikmesriikide poolt äh, nähtud kui äh, sisend ja ühtlustamine, aga lõppeesmärgiks peab olema võrreldavus ja me leiame, et kui see nõuab seda, et me ühtlustame teatud elemente, siis on vaja selles osas toetust. määruses on ette nähtud rahastamissätted et riigid saaksid luua vastava võimekuse uue lähenemise elluviimiseks, aga samuti ka selleks, et läbi viia pilootprojektid selleks, et jõuda metoodika põhimõteteni, mis toetavad eesmärke, mis meil on. proua esimees, tahaksime teha tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga selles olulises äh, raamistikus. seega on meil väga hea meel ära kuulata teie märkused, teie küsimused, teiega arutada seda teemat ja selgitada nii palju kui võimalik. me leiame, et see määrus annab komisjonile võimaluse paremateks andmeteks, mis eh, võimaldavad paremini, paremat õigusloomet ja sellepärast toetame me teie, soovime teie katsumust selle, toetust selles katsumuses, aitäh! Uh... aitäh! härra Meserich, kes on raportöör, kas, kas tema soovib alustada kommentaaridega? palun, aitäh! kõigepealt tahaksin tänada ettekandjad selge ettekande eest. ent nii variraportöörid kui teised huvitatud pooled parlamendist tõenäoliselt pöörduvad teie poole veel üksikasjalikumate järelepärimistega hiljem. ja tahaksin teid tänada ka kinnituse eest, et, et see ajakohastamiskava on käigus konsultatsiooni, et selle, selle käigus te olete konsulteerinud liikmesriikide statistikaametitega mis, mis on väga hea, sellepärast et meie ei taha, et nõukogu lõpuks oleks üllatatud komisjoni ettevõtmise tulemustest. mis puudutab äh, üksikasju, siis on siin rida vähem tähtsaid küsimusi nimelt ma arvan, et me mingil hetkel peaksime hakkama läbi rääkima selle üle, mis jääb siis delegeeritud aktidega muutmisele. põhimõte on kõik väga hea, arusaadav ja järgime institutsioonide vahelise kokkuleppe sisu, ent mõned üksikasjad võib-olla peaksid siiski jääma poliitilisele tasandile. ja ma olen kindel, et ka teised parlamendiliikmed on sama meelt. teiseks ja ka see on väga oluline. sooviksime näha, või vähemalt mina raportöörina sooviksin näha määruse tulemusena palju paremat äh, andmekogumise kvaliteedi juhtimist ja väljastatavate andmete kvaliteedi juht-, juhtimist. ning lisaks seda, et äh, et äh, nii metoodika oleks läbipaistev kui ka andmete kogumise viis. see on väga oluline statistikas iseäranis rahvaküsitluse andmetega, et kui metoodika ei ole läbipaistev, siis on väga raske andmeid hinnata lõppkokkuvõttes, nende kvaliteeti hinnata ning nii palju, kui mina aru saan, mitte kõik liikmesriigid ei ole valmis kasutama sama või isegi suuresti sama valimi raamistikku, valimi koostamise raamistikku. nii et eh, niisugused on küsimused, eh, mis meil tuleks reguleerida Euroopa tasandil. see ei ole asi, mille saaks jätta liikmesriikide statistikaametite käsitleda, sest eh, nende lähenemine on reeglina traditsiooniline. Nad jätkavad seda joont, mis neil käigus on olnud aga meil on praegu vaja üldjoontes võrreldavat metoodikat ja võrreldavaid andmeid oma ülesannete täitmiseks. no mil määral eh, see, selle andmete kontro-, mil määral sellega kaasnevad täiendavad kulud, on asi, mida tuleb samuti käsitleda. ning mul on hea meel, et komisjon käsitleb seda küsimust oma ettepanekus eraldi. jaa, see on kindlasti asi, mida meil tuleks analüüsida, lõppkokkuvõttes keegi peab. tagama meile selle kvaliteedistandardi, mida me vajame. nii et äh, praegu ma rohkem detailidesse ei süüviks, olgugi et äh, paljud äh, nendest detailidest, mida kolleegid on puudutanud, on väga olulised, perioodilisus näiteks avaldamistähtaegade lühendamine ja mis see tähendab kulude plaanis või, või siis tööjõukulude ja töö, töömahu probleemides meie statistikaametitele. et need on küsimused, mida meil tuleks täiendavalt käsitleda, aga lubage, et ma võtan kokku, öeldes, et mul on väga hea meel, et see ettepanek on esitatud ning see on pretsedent täiendavate raammääruste kehtestamiseks selles valdkonnas ja selle tõttu olen ma meelestatud väga positiivselt ja väga kollegiaalselt ja loodan edukat määruse vastuvõtmist, aitäh! tänan! nüüd saab sõna härra Berinski ja siis Lynn Boylan. kui nii sobib, palun. aitäh, proua esimees ega mul midagi väga olulist ei ole lisada raportööri lähenemisele. ka mina ootan äh, produktiivset äh, õigusloomeprotsessi sellest. proua Boylan. jah, me, me arutame seda edasi variraportööride koosolekul, praegu mul rohkem öelda ei ole. proua Lauristin? ei, ei ole midagi lisada. olete rahul äh,? tahaksin lihtsalt rõhutada, et äh, meil on Euroopa äh, rahvastikuuuring, kus äh, on tegelikult palju kontrollitud metoodikat, läbi aastate kontrollitud metoodikat, mis on täiesti läbipaistev ning kus kogu andmebaasile on täielik juurdepääs. nii et ma loodan, et äh, komisjon ei kavatse seda ära kaotada. aitäh! kas Eurostat soovib lõpetuseks midagi öelda? jah. tervitan seda, mis kõlas liikmetelt, muuhulgas üldist toetust määrusettepanekule. läbipaistvuse ja andmete kohta käiva, käivate metaandmete avaldamise mõte ning kvaliteedi kohta räägitu on väga oluline. läbipaistvus on asi, mida me järgime, me kavatseme avaldada kõik informatsiooni, mis me saame. Äh, kvaliteedi juhtimis või kvaliteedi tagamissüsteem on asi, mis on meile ka südamelähedane, siin on kaks mõõdet, kõigepealt äh, kontseptsioonide, allikate ja metoodika ühtlustamine ja äh, kvali-, tugev kvaliteedijuhtimisraamistik, mida rak-, rakendame. ning vastavad kvaliteedi hindamisaruanded avaldatakse, et kõik oleks läbipaistev. nii et seda me kindlasti arvestame, suur tänu! aitäh, et tulite, ma usun, et äh, tegemist oli väga asjaliku sisendiga meie arutelule ning äh, äh, ei, seda ei ole üldse võimalik võrrelda aruteluga, mis meil viimase, viimane kord oli, mis oli väga, väga tuline aga praegu oli see arutelu väga eh, viljakas ja konstruktiivne. aitäh kõigile tulemise eest, osalemise eest. tänaseks on koosolek lõppenud. meil, meie koosolek eh, on veel homme, palju huvitavaid küsimusi on päevakorras. loodan kõiki seal kohata. tuleb ka Malta eesistuja, tulevad kolm ministrit. ning eh, räägime töötajate lähetamisest teenuste osutamise kontekstis ja ootan kõiki siis eh, homsele koosolekule tagasi, aitäh!